härrad, ma avan, kuulutan tänase istungi avatuks. vastavalt päevakorrale kõigepealt toimub Kontrollikoja kahe tuhande üheksanda aasta aruande tutvustus. esimesena saab sõna kontrollikoja president äh, härra Victor da Silva Caldeira. Äh, palun, teil on sõna. aitäh, härra president. lugupeetud liikmed, daamid ja härrad. mul on suur au esitleda teile, eh, osaleda tänases äh, arutelus ning esitleda kontrollikoja aruannet kahe tuhande üheksanda aasta eelarve täitmise kohta. olen selle juba esitanud teile, härra president, ning äh, eelarve kontrolli komisjonile. ja ma tahaksin esineda nelja põhisõnumiga, mis on tänases äh, selles eelmist, eelmist aastat puudutavas aruandes. esiteks, kontrollikoda järeldab, et Euroopa Liidu raamatupidamise aruanne annab õiglase ülevaate Euroopa Liidu finantsolukorrast ning äh, majandustulemustest ja rahavoogudest. on juba